organisatsiooni, siis on ka need äh, ametikohad kinnitatud. AFCO komisjon on teinud tõlgenduse artikli sada üheksakümmend üks lõige kolm kohta, mis puudutab komisjonide juhatust ja vastavalt artiklile sada kaheksakümmend kuus valitud tavaliikmed võib valida komisjoni juhatusse, see on see uus tõlgendus selline tõlgendus on vastu võetud juhul, kui kuni homse hommikuni ükski fraktsioon või vähemalt nelikümmend saadikut ei esita protesti. see tekst on ka intranetis saadaval. kolleeg Cristiano Muscardini on mulle teada andnud, et viieteistkümnendal oktoobri, viieteistkümnendast oktoobrist kaks tuhat kaksteist kuulub ta ECR fraktsiooni nüüd edasi päevakord, meie töökava, mille